loodetavasti saab kolleeg Svoboda selle rõõmsa teate proua Blumile kohe edastada, nüüd me räägime, räägime äh, sellest, et kahekümne viiendal aprillil vastu võetud otsuse põhjal on tunnistatud kolleegi mandaat kehtivaks. seega see mandaat kehtib meie kodukorra artikli kaheksa lõige kolm järgi. kui me räägime põhiseaduskomisjoni